Thank you. Thank you, Lord Hill. aitäh, Lord Hill. aitäh kõigile parlamendiliikmetele. aitäh, et te olite valmis eh, nii kiire, väik-, lühikese etteteatamise ajaga vastata meie kirjalikele küsimustele ja tulla siia, eh, et eh, jällegi arvamusi vahetada. kui soovite, siis on teil nüüd aega väga lühikeseks lõppsõnaks paar minutit, kui te soovite meile midagi lõpuks veel öelda. ma arvan, et te olete kõik siin istunud ju päris äh, tükk aega, enne seda te küsitlesite härra Kataineni, viimane küsimus mulle esitati, võimaldas mul ära öelda need peamised asjad, mida ma tahtsin öelda. mis puudutab neid isikuomadusi, siis äh, mida ma loodetavasti, mida ma tahtsin äh, teile näidata, on see, et ma tulen sellele tööle energia, entusiasmi ja pühendumusega ning olen ka sõltumatu äh, ja hu huvitatud ning äh, õiglane aus siin ja ainuke asi, mis viimaste nädalate jooksul äh, mulle silma on hakanud, viimase kuue päeva jooksul on vastupidavus, seda iseloomuomadust olen ma pidanud viimastel nädalatel üles näitama. olen äh, pidanud äh, leevendama kõhklusi selles osas, et olen britt ja et just eriti, et ma olen britt, kellele on usaldatud selline portfell. olen äh, teinud tööd selleks, et seda saavutada, loodetavasti olen ma suutnud neid muresid leevendada, hoolimata sellest, et meie kurameerimine on olnud selline kummaline, siis ma loodan, et mul on olnud võimalus Äh, see nüüd muuta lühikesest suhtest millekski pikemaks. ja ma loodan, et me saame järgmise viie aasta jooksul nende küsimuste kallal koostööd teha, aitäh. Thank you. Thank you for your suur tänu teie vastupidavuse eest, suure, suurepärase stiili eest ja koosolek on lõppenud. kalender.